Well, dear colleagues, chers collègues, je crois que nous allons commencer. Euh, il est 15 heures. Euh, je voudrais... Kallid kolleegid, ma arvan, et nüüd on aeg pihta hakata meie komisjoni koosolekuga. mis puudutab tõlget, siis äh, meil on pakkuda järgmistest keeltest tõlge inglise keel, prantsuse keel, saksa keel, poola keel, hispaania keel ja eesti keelt. ja nagu te teate, tõlgid sõltuvad kaugosalejate ühenduse kvaliteedist nii video kui heli osas ja palun siis jah, lähtuge teile saadetud vastavatest juhistest. ning äh, samuti juhime tähelepanu sellele, et ainult telefonikõnesid ning ilma videota audioühendust äh, ei tõlgita. kõnelejatel palutakse, kui võimalik, rääkida oma emakeeles, kui teil on tõlge. samuti soovitatakse teil vältida oma kõnede ettelugemist, kasutage oma märkmeid alusena alusmaterjalina ning püüdke, kui vähegi võimalik, rääkida loomulikus kõnetempos ja kui vähegi võimalik, mitte väga pikalt. link peadirektoraadi tõlgid tahavad tänada teid koostöö eest juba ette. kui muudatusi vastu ei ole võetud, siis äh, võime päevakorra vastu võtta ning loeme selle päevakorra siis vastuvõetuks. kallid kolleegid, mul on hea meel, et me saame kokku tulla täna siin meie julgeoleku ja kaitse allkomisjonis. meil ei ole olnud sede komisjoni koosolekuid äh, pikka aega, ma tahaksin teile tervitada teid kõiki sellel koosolekul ning äh, ma loodan, et teil ja teie lähedastel läheb kõik hästi ja olete terved. tegemist on esimese äh, sede koosolekuga nendest uutest tingimustest ning ma arvan, et suurem osa meist on siiski osalenud juba kaugosalusega koosolekutel, olete tuttavad selle süsteemiga ja olete saanud kätte vastavad juhised selle süsteemi kasutamise kohta. kui teil on raskusi või tekib probleeme tehnikaga, siis äh, helistage sellel telefoninumbril, mis on teile laiali saadetud. arvesse võetes praegusi olusid lähikuudel tõenäoliselt meie koosoleku tegevus on väga piiratud ja peame keskenduma ainult nendele teemadele, mis on meie jaoks kõige tähtsamad. esimene kaugosalusega sede koosolek keskendub kahele raportiprojektile, Narti ning Neumanni projektile ning to-, Urmas Paeti arvamusele, mis kõik keskenduvad meie komisjoni põhiteemadele. mis ei tähenda seda, et me piirduksime oma töös ainult nende teemadega. see kriis näitab väga selgelt, et me peame tegelema väga paljude teemadega, või tegelema nendega süviti, võitlema pandeemia tagajärgedega, mis mõjutavad ka julgeoleku ning kaitsevaldkonda Euroopa Liidus. ning tahaksin teiega, teie tähelepanu juhtida sellele, et kõrge esindaja Joseph Borrell võttis minuga hiljuti ühendust, samuti ka härra Breton ja kutsusime, kutsusin neid mõtteid vahetama meie julgeoleku ja kaitse allkomisjoni liikmetega, mõlemad vastasid positiivselt minu kutsele ning äh, ma uurin kiiresti välja, millistel kuupäevadel nad saavad tulla meie komisjoni kuulamistele. eelmisel nädalal toimus juba äh, huvitav mõttevahetus sede koordinaatoritel äh, Esa Pulkineniga ja samuti ka äh, tsiviiloperatsioonide juhi Vincenzo Coppolaga. Nad mõjutasid, nad rääkisid meile sellest, milline on olnud Covid-19 mõju meie kaitse- ja julgeolekupoliitikule ning jätkame koostööd otsustava tasandiga meie selles valdkonnas Euroopa Liidus, et pakkuda koordinaatoritele ja komisjoni liikmetele vajalikku infot teie edasiseks tööks. enne kui me lähme päevakorra järgmiste punktide juurde, pöörduksin teie poole ka Ühendkuningriigi koordineerimisrühma teemal kuulun meie allakomisjoni liikmena sellesse koordineerimiskomisjoni, me tulime kokku eelmisel reedel selleks, et kuulda, mida on Michel Barnier öelda pärast Briti partneritega kohtumist ja äh, ja olukord on murettekitav väga vähe on aset leidnud pärast läbirääkimiste algusi. protsess on väga aeglane. Ühendkuningriigi osapool on mõned tekstid meile saatnud, aga see ei hõlma kaugeltki kõiki neid teemasid, mis sisalduvad poliitilises avalduses ning aitavad määrata Euroopa Liidu ning Ühendkuningriigi tulevasi suhteid. Ühendkuningriik arvas, et neil ei ole vaja eraldi lepingut, mis puudutab välispoliitikat ning julgeolekupoliitikat ning kaitsepoliitikat, meil on sellest kahju, sellepärast et need teemad olid tegelikult poliitilises avalduses sees ning olid sees ka Euroopa Liidu kokkuleppe projektis. mis puudutab teisi valdkondi millega peaksid läbirääkimised tegelema, siis äh, jah, mõningad tekstid on esitatud Ühendkuningriigi poolt, nendes tekstides neid keskendutakse nagu näiteks äh, vabale kaubavahetusele ning äh, õhutranspordile, õhutranspordi turvalisusele, tuumaenergiale, energiale üleüldisemalt ning energeetikale, politsei koostööle ning äh, justiitsvaldkonna koostööle. Euroopa jaoks on mõned võtme valdkonnad jäänud siiski Ühendkuningriigi tekstidest välja. Ühendkuningriigi pakutud tekstid Euroopa Liidu teksti osas lähevad lahku sellest, mida meie Euroopa Parlament on oma resolutsiooni ettepanekutes toetanud, meil on äärmiselt kahju, et neid tekste, mille Ühendkuningriik on saatnud, ei ole avalikustatud, erinevalt Euroopa sarnastest tekstidest ning ning Ühendkuningriigi läbirääkijad arvavad, et neil ei ole mandaati läbirääkimisperioodile pikenduse taotlemiseks ning Ühendkuningriik äh, kavatseb keelduda pikendusest, kui Euroopa Liit seda kavatseb taotleda. paistab, et Ühendkuningriik ise on pannud paika lühikese tähtaja läbirääkimistele ja samas praegusel hetkel osalevad nad ise läbirääkimistes vägagi vähe, üksikasjalikke tekste nendelt ei tule, mitmed sektorid on jäänud käsitlemata ning teiste sektorite puhul Ühendkuningriigik soovib saada rohkem, kui nad said liikmesriigina ning tulevaste suhete mitmed olulised suhted on jäänud käsitlemata. esimene ühiskoosolek on puudutatud, puudutab Põhja Äh, Iirimaa küsimust ning kodanike õigusi ning äh, on selge, et äh, lahkumislepingu, väljaastumislepingu rakendamine mõjutab kindlasti ka läbirääkimiste õhustikku ning tulevasi suhteid mis puudutab läbirääkimisi Ühendkuningriigiga, siis ma arvan, et me peaksime toimima siin samamoodi, nagu me toimisime siis, kui me võtsime vastu Euroopa Parlamendi esimese resolutsiooni ettepaneku. tegin ettepaneku, sellise ettepaneku ka koordinaatoritele, kes kiitsid minu ettepaneku heaks, meie, ma tegin ettepaneku, et kirjutame kirja äh, välisministritele ähm, meie komisjoni poolt ning äh, esitame siis koordinaatoritele selle kirja projekti, kus on välja toodud meie peamised mureküsimused seoses äh, tulevaste suhetega Ühendkuningriigiga. ja nüüd läheksin edasi meie päevakorrapunkti kolm juurde, juhataja teadaanded koordinaatorite otsuste kohta vastavalt artiklile kakssada neliteist Euroopa Parlamendi kodukorras koordinaatorite otsused kuulutatakse välja komisjonides. siis ähm, koordinaatorite kohtumine kuuendast aprillist, et meie otsused saadeti teile edasi emailiga ning on ka meie allkomisjoni kodulehel. saate need ise alla laadida koos äh, selle koosoleku kõikide teiste dokumentidega otsused lisatakse ka meie päevakorra, meie tänase koosoleku protokolli juurde. koordinaatorid võtsid vastu äh, terve rea otsuseid, need otsuseid, äh, nende otsuste üle tuleb hääletada meie komisjonis ning äh, peame lähtuma oma eeskirjadest seoses hääletusega, nõutakse lihthäälte enamust ja, ja me oleme saanud kirjalikult ID fraktsioonilt äh, teate, et nad äh, on vastu koordinaatorite koosolekul kuuendal aprillil vastu võetud otsuse, otsusele kolm C, mis puudutab äh, sotsiaaldemokraatidele usald-, äh, usaldatud raportit, mis käsitleb äh, julgeoleku ning kaitsepoliitikat kahe tuhande kahekümnendal aastal ja äh, vähemalt üks neljandik allkomisjoni liikmetest ehk siis kaheksa liiget on kvoorumiks ja tänu sellele, et see on olemas, see kvoorum, siis tuleb kui see, kui see kvoorum on olemas, siis, siis me hääletame selle üle meie komisjonis ja sooviksin, et kõik hääletajad valiksid, vajutaksid äh, nupule Raise Hand, mis on teie ekraanidel, sellel platvormil, teie tarkvaras. ja kui te siis vajutate nupule Raise the Hand, siis me saame aru, kas meil on kvoorum selleks, et hääletada. me saame kontrollida ka seda, et äh, e-, fraktsioonidest ei hääleta rohkem liikmeid kui on meie komisjonis nendest fraktsioonidest liikmeid. meil peaks olema kaheksa Rahvaparteid liiget, kuus ähm, sotsiaaldemokraatide hulgast, ähm, neli ALDE-st, kolm ID-st, kolm äh, Euroopa konservatiividest reformistidest ja nii edasi. ma paluksin teil siis äh, vajutada nupule Raise hand et me saaksime kontrollida, kas kvoorum on olemas. see võtab natuke aega ning palun siis varuda kannatust J'attends encore les résultats, il y a manifestement un problème. ma ootan veel äh, tulemusi, teatavaid probleeme on ühendusega, nii et palun veel veidi kannatust, paar minutit või sekundit Alors, on me dit que le quorum est atteint. Je, je demande simplement la vérification du, du chiffre de, de députés. Quorum saavutasime. mina ise ei näe neid andmeid. ma palun siis tehnikutel täpsustada. ja kui äh, me ei võta speak funktsiooni minult ära, siis ma ei saa äh, hääletada, aga äh, kui minuga arvestada, siis igal juhul on meil kvoorum olemas ning nüüd ma paluksin asudagi hääletama ja äh, mis puudut-, hääletame selle üle, kas anda iga-aastane ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika aruanne kahe tuhande kahekümnenda aasta eest Sotsiaaldemokraatide fraktsioonile äh, kolme punkti eest ning kui te olete koordinaatorite sellise otsuse poolt, siis äh, vajutage nüüd nuppu Raise hand, hääletus algas. Le vote est clos. hääletus lõppes ja need, kes soovivad hääletada vastu, nüüd on teie kord, hääletage vajutades nupule Raise hand hääletus algas. hääletus lõppes. ja nüüd need, kes soovivad jääda erapooletuks, palun vajutage nupule raise hand või vaju soovin sõna, hääletus algas. hääletus lõppes ja nüüd ma siis palun sekretäriaadil mulle saata hääletustulemused J'attends toujours le message du secret. ootan endiselt sekretäriaadi sõnumit. Apparemment il faut tout refaire. tundub, et me peame kõik uuesti läbi viima ja tegema seda natukene aeglasemalt, ehkki mul endal oli tunne, et me, ma juba tegin asju piisavalt aeglaselt, aga alustame siiski uuesti ja kordame hääletust uuesti. kõigepealt hääletavad need, kes toetavad julgeoleku ja kaitse allkomisjoni koordinaatorite kuuendal aprillil tehtud otsust, et ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika raport läheb sotsiaaldemokraatidele. kes on poolt, palun vajutage nuppu Raise hand Le vote est clos. Hääletus lõppes. Ootan positiivsete häälte tulemust ootan endiselt sekretäriaadi vastust Je donne la parole au secrétariat. ja nüüd annan sõna sekretäriaadi esindajatele. suur tänu. tere ka meie poolt kõikidele liikmetele. tegemist on esimese hääletuskogemusega julgeoleku ja kaitse komisjonis ning ma paluksin, et kui te kasutate seda raise the hand funktsiooni, siis mitte, ärge palun vajutage ükskord, vaid palun vajutage ükskord ja oodake, kuni me loeme hääled ära. siis me kustutame kõik need tõstetud käed nii-öelda ära ja siis asutame uuesti asume uuesti hääletama, nii et kõigepealt hääletame, hääletavad kõik need, kes äh, on poolt, ärge oma nuppu vajutage pärast seda, kui te olete ühe korra vajutanud, kui me oleme kõik need hääled kokku lugenud, siis äh, kuulutame hääletustulemuse välja ja siis kuulutatakse äh, välja vastuhääletajate hääletusvoor, aga palun ärge rohkem oma nuppu vajutage. ma arvan, et, et aja jooksul saame selle käppa ja vabandan, et praegu on see natukene konarlik. ma arvan, et ähm, me peame paraku alustama uuesti. ma väga vabandan selle pärast. nii et kõigepealt hääletame siis, äh, hääletavad need, kes tahavad hääletada poolt, siis loeme kõik hääled kokku, kuulutame tulemused välja, siis toimub äh, vastuhääletamine ja siis hääletavad need kolmandana, kes tahavad jääda erapoolekuks. tehnikud, kes on meie, meil saalis kohal, kontrollivad, et äh, hääletus äh, on korrektne. see tõesti võtab märkimisväärselt rohkem aega, kui me eeldasime, aga küll me saame sellega ühele poole. suur tänu teile kannatlikkuse eest, aitäh! Merci, à partir de là, nous reprenons le, le, le... suur tänu. ma saan aru, et me alustame uuesti hääletust siis. ja küsin veel kord. Need, kes toetavad seda, mida otsustasid kuuendal aprillil meie komisjoni koordinaatorid, nimelt, et ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika raport kahe tuhande kahekümnenda aasta kohta antakse Sotsiaaldemokraatide fraktsioonile kolme punkti eest. Need, kes hääletavad selle poolt, palun vajutage nuppu Raise hand Le vote est clos et je redonne. hääletus lõppes ja annan nüüd sõna sekretäriaadile, kes saab meile tulemustest rääkida. So we have uh, 18 votes in favor kaheksateist poolthäält. Merci, maintenant nous allons. suur tänu. ja nüüd hääletavad need, kes on kuuenda aprilli otsuse vastu. palun hääletage raise hand nupule, hääletus algab nüüd Le vote est clos. Hääletus lõppes. Merci au secrétariat de nous dire. ja suur tänu sekretäriaadile, kes äh, räägib meile nüüd, kes hääletasid vastu. kaks vastuhäält, ütleb sekretäriaadi esindaja. suur tänu, ütleb esimees. ja nüüd hääletavad need, kes jäävad erapooletuks ja jällegi räägime kuuenda aprilli otsusest, kes on erapooletud, hääletus algas hääletus lõppes. üks erapooletu, ütleb sekretäriaadi esindaja. üks erapooletu siis. koordinaatorite kuuenda aprilli otsus on kaheksateistkümne poolthääle, kahe vastuhääle ning ühe erapooletu häälega vastu võetud, ma vabandan, et nii palju aega kulus selle peale, me ei ole nii harjunud veel nende kaugtöövahenditega, suur tänu teile teie kannatlikkuse eest. Läheme nüüd edasi, päevakorrapunkt number neli. Euroopa Liidu ja Aafrika julgeolekukoostöö Saheli, Lääne-Aafrika ja Aafrika sarve piirkonnas. ja tegemist on siis äh, raporti projekti äh, esimese läbivaatamisega ning äh, raportööriks on Renew Europe'ist pärit parlamendiliige Javier Narta Aafrika on äh, geograafilise asukoha, aga ka meie inimeste kaubanduslike kultuuriliste suhete tõttu väga oluline partner meile ja oleme kõige suuremaks doonoriks selles piirkonnas. järgmine Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumine toimub oktoobri alguses Brüsselis ja Euroopa Komisjon on äh, Euroopa Liiduga koostööd teinud Addis Abebas ja kahe tuhande kahekümnes aasta on väga oluline aasta selleks, et meie partnerlussuhteid veelgi tugevdada. Aafrika, nii nagu ka Euroopa, seisab silmitsi erinevate julgeolekut puudutavate väljakutsetega. tänane Covid üheksateist, koroonaviirus, kliimamuutused, samuti ja nii edasi ja nii edasi ja seetõttu ootame äärmise huviga härra Narti algatusraportit. raport valmis seitsmeteistkümnendal aprillil, kõik tõlked peaksid olema valmis ja enne kui ma annan sõna raportöörile, tuletaksin teile meelde, milline on ajakava selle raporti osas pärast seda, kui täna selle oleme läbi vaadanud, siis saab muudatusettepanekuid esitada kuni kuuenda maini kaks tuhat kakskümmend kella kaheteistkümneni päeval. variraportöörid tulevad kokku juuni alguses, juuni esimeses pooles ja äh, tõenäoliselt äh, ka toimub kaugkohtumine üksikasjad saadetakse teile mai alguses täpsemalt laiali. ahvetis toimub kohtumine kas juunis või juulis ning arutelu ning täiskogu hääletus leiavad aset Euroopa Parlamendi täiskogu osaistungjärgul septembris. ja nüüd annan sõna meie raportile Javier Nardile, kes tutvustab oma raporti projekti. palun. La parole est à Javier Nart. Javier, teil on äh, sõna. Button. Press the speak button. I am doing that. Now, do you hear me? nii, kas te nüüd kuulete mind? kas te kuulete mind, küsib härra Naart. palun vastake mulle, kas te kuulete mind, palub härra Naart Mr. Nart, could you please press the speak button? Je vous entends. Me... Mr. Mr. Nart, could you please uh, press the speak button once? Speak, I do. ¿Me, me oyen ahora? ¿Me oyen ahora? Yes. Nii, nüüd on kõik hästi jah, me kuuleme teid hästi, härra Naart. Nonii, neljanda korraga läheb siis õnneks. ma hakkan siin vaikselt harjuma juba tehnoloogiaga. tutvustan teile vaid peamisi punkte, sellepärast et olen teile juba saatnud teile oma täieliku nimekirja. esiteks, džihadism liigub jõudsalt edasi. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Servali operatsioon äh, andis vastulöögi džihadismile ja separatismile ning sundis liikumised tagasi mägedesse ning kui ma olin Malil, siis oli võimalik kergesti reisida Timbuktuusse või isegi põhja poole, kuid nüüd on see täiesti võimatuks muutunud. kaheksa aastat pärast Euroopa Liidu sekkumist, julgeoleku äh, arenguid, miljonitesse eurodesse ulatuvaid abi näeme, et probleem on levinud Kesk-Aafrikasse, Nigerisse, Tšaadi järve ääre ning ka rannikualale. Somaalias valitseb äh, suurt osa äh, piirkonnast Al-Shabaab ning valitsus on korrumpeerunud. me ei ole teinud üldse edusamme, tegelikult liigume me hoopis tagurpidi ning seetõttu me peame peatama džihadistliku terrorismi me ei saa arengut ilma julgeolekuta ning julgeoleku saavutame ainult siis, kui meil on arendatud välja riiklikud julgeolekuväed. välisväed on ainult ajutine lahendus, mitte kaheksa aasta pikkune lahendus. Prantsusmaa, Minusmaa või Euroopa Liidu väed. Neid äh, nähakse kui sissetungivaid äh, vägesid kui kolon-, koloniaalvägesid aafriklaste poolt, seega kohalikud äh, sõjaväelised äh, väed peavad äh, saavutama tegutsemisvalmiduse. seetõttu me olemegi loonud need väljaõppemissioonid ja muud sarnased vahendid, kuid tulemusi on väga keeruline saavutada. Malis, Somaalias või Kesk-Aafrika Vabariigis ei ole tõhusalt toimivat armeed ning isegi meie missioon ei ole olnud nii edukas, kui me lootsime. me näeme, et olukord muutub üha halvemaks. meil on vaja põhimõttelisi muudatusi, väljaõpe peab olema realistlik selleks, et see ka toimiks. väljaõpe peab puudutama mobilisatsiooni samuti, mitte ainult baase, meil on relvad, laskemoon valikuline hulk vägesid ning väejuhatajaid. meie vägede tegevus, äh, kogemus, mis meil oli Iraagis tõhusa väljaõppe ja vajalike relvadega, Saheli džihadistid äh, viivad väljaõpped läbi ilma mingisuguste piiranguteta. meil on piirangud selles osas, et ei tohi kasutada surmavat, surmavaid relvi või laskemoona me peame aga kindlasti liikuma tõhusama väljaõppe suunas. vastasel juhul saame üha enam raporteid Brüsselis lüüasaamistest ning rahvastiku hukkumisest. see on oluline meie julgeoleku, me saadame sõdurid surma Aafrika sõjavägedel ei ole seda suutlikkust hankida relvi ja laskemoona. Neid on vaja neile tarnida, vastasel juhul me lihtsalt liigume katastroofi suunas. me vajame julgeolekut ning arengut, ilma julgeolekuta arengut ei ole. kuid ilma vajaliku ja realistliku väljaõpeta Mauritaaniast äh, Tšaadini lihtsalt äh, džihadism laieneb džihadism jätkab äh, võidukäiku äh, nendes killustatud riikides. seega ma soovitan tungivalt teil seda raportit toetada ning mõista, et meil on vaja tõhusat reaktsiooni, mitte mingisugust reaktsiooni, mida piiravad meie oma piirangud. meil on vaja relvadega väljaõpet, muidu me lihtsalt saadame sõdureid oma surma ning meie vastutame nende surmade ja selle läbikukkumise eest. kas te olete lõpetanud? jah. Merci äh,, Javier. suur tänu, Javier Mrs. Zovko, the floor is yours. Thank you. Right, first uh.... ja sõna saab proua Zovko. aitäh, kõigepealt tahaksin tänada härra Naerti selle raporti ning arutelu eest, mis meil eelmistel nädalatel on toimunud selle raporti teemal. raport pakub välja huvitavaid ettepanekuid. see tugineb headele teadmistele olukorrast Euroopa Liidu abi peaks olema operatiivsem ning paremini koordineeritud. täpselt nii, nagu ka märgiti. kuigi mõned ettepanekud äh, on juriidiliselt äh, üsna keeruliselt saavutatavad, äh, siiski Rahvapartei nimel tahaksin teile tutvustada oma arvamust selle raporti kohta. rahvapartei usub tugevalt, et Euroopa Liit ning tema liikmesriigid peaksid üle vaatama meie julgeolekutegevuse selles piirkonnas ning see peaks sisaldama ka analüüsi selle kohta, kuidas väljaõpe, nõuanded ning äh, võiks äh, paremini abistada meie partnereid ning äh, kuidas me saaksime pakkuda ka paremat varustust. ma tervitan edasi, edusamme, mis on tehtud mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste käigus eelkõige NDIC-i ning Euroopa Liidu rahu tagamise rahastuse äh, osas, mis on uued vahendid. ning me kutsume üles, et mõlemat vahendit rahastatakse piisavalt. tahaksin rõhutada seda, et äh, julgeolek ning äh, hea ülevaade arengueesmärkidest on oluline osa uuest Aafrika strateegiast, mis peaks valmis saama Euroopa Liidu ning Aafrika Liidu tippkohtumisel oktoobrikuus. tahaksin rõhutada ka, et julgeolek, stabiilsus ning heaolu ja kestlik areng on võimalikud ainult siis, kui nendes piirkondades on kõikehõlmavad strateegiad. selle strateegia põhielemendid peavad olema äh, piisavad jõupingutused julgeolekus, lisaks ka äh, hea valitsemistava ning inimõiguste austamine. ning see võimaldab inimestel usaldada oma valitsust ning julgeolekujõudusid, see on edu eeldus. seetõttu on meil vaja kohalikku omandit ning valitsuse pühendumust reformidele, üliolulistele reformidele. ning on selge, et sõltumata äh, varasematest äh, väljakutsetest äh, ning kriisidest, me peame üle vaatama selle, kuidas me oleme abistanud seda piirkonda me peame partneritele pakkuma väljaõpet ning vajalikku sõjaväelist varustust. siinkohal tänaksin neid paljusid mehi ja naisi, kes osalevad äh, Euroopa Liidu äh, tsiviilmissioonide äh, plaanimise ja juhtimise teenistuse missioonides ning ma tahaksin rõhutada ka, et äh, tuleb äh, tihedalt suhelda valitsuste ning kodanikuühiskondadega nendes riikides, see on ülioluline meie edu saavutamiseks. see on oluline ka selleks, et piirkonnad saaksid tagada omaenda julgeoleku. ei tohiks unustada julgeoleku puudumist äh, selles piirkonnas, mis mõjutab ka Euroopa Liidu lõunanaabruskonda ning see esitab otsese väljakutse meie väli, välispiiride haldamisele ning lõpetuseks, me ei tohi äh, uskuda, et meil on võimalik leida ühtne lahendus kõikidele. Need riigid on üsna erinevad ning me peame arvestama, et neil on omad geograafilised ning piirkondlikud äh, omapärad, seetõttu tuleb tagada, et äh, nendes lahendustes kajastuvad kõik nende erinevad omadused Eh, ning see peab eh, leidma kajastamist ka selle raportis. me esitame hulga eh, muudatusi, seda koos minu kommentaaridega ning me ootame huviga koostööd selle raporti kallal, aitäh! Merci, madame Zovku! suur tänu, proua Zovku! ja nüüd saab sõna Javier Lopes Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, palun! Gracias uh,, uh, president! suur aitäh, ütleb härra Lopes tahaksin alustuseks tänada Javier Naarteli, kes on selle dokumendi raportöör, suur tänu selle suure töö eest, mis juba on ära tehtud. meie meelest on see hea lähtepunkt ning on kolm punkti, mida ma tahaksin välja tuua, mida raportöör on maininud. Äh, on väga palju häid teadmisi sellest keerulisest teemast, teiseks on selgelt olemas tahe luua Euroopa Parlamendi roll Euroopa Liidu välispoliitika ning kaitsepoliitika ja diplomaatia valdkonnas. me tahame reaalselt mõjutada seda, mis kohapeal toimub ning kolmandaks on raportööri poolt selge tahe olla avatud koostööle teiste fraktsioonidega ja kommunikatsioon on äh, tavapäraselt olnud väga hea, väga positiivne. tahaksin lisada paar punkti äh, raportile, mis meie arvates on olulised ning me tahaksime, et neid äh, vähemasti kaalutakse raportisse lisamisel. esiteks, sotsiaaldemokraatide jaoks on oluline jälgida narratiivi. narratiiv peab keskenduma koostööle mitte ainult koostööle selle osas, mida kohapeal tehakse või mis Aafrikas toimub, vaid koostööle kahe piirkonna vahel. meie arvates peaks koostöö olema mitmetasandiline, see peaks olema seotud mitte ainult julgeolekuga ja immigratsiooniga. meie meelest peaks koostöö tegelema nende suurimate väljakutsetega, mis julgeoleku osas on, eks äärmuslus, vaesus ja nii edasi. raportöör on neile ka raportis vihjanud. ning äh, me tahame, et see nägemus julgeolekust oleks äh, terviklik kontseptsioon, see on meie fraktsiooni jaoks väga oluline. raport äh, viskab ka sellele, et julgeolek ning äärmuslus on omavahel seotud, aga me tahaksime oma fraktsiooni poolt, et seda teemat äh, laiemalt käsitletaks. ning lõpetuseks on kommentaar selle kohta, et äh, dokument on väga nõudlik selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu kohapealseid missioone, jah, me tahame olla nõudlikud ja realistlikud selle osas, mis ei toimi. on aga väga palju inimpanust, mis on äh, sellesse panustatud ning me ei tahaks äh, jätta muljet, et see on olnud täielik äh, jõupingutuste raiskamine. me ei taha öelda, et varustus on ainus lahend. tõepoolest, kriitika selles dokumendis on seotud varustuse puudusega ning sellega, mis kohapeal toimub, mida oleks vaja parendada. ning kokkuvõtteks meie fraktsioon on väga huvitatud sellest, et äh, kõik, mis Aafrikas toimub, on kahe komisjoni välistegevuse olulise aspektiga seotud. kõigepealt äh, soov luua tõeline partnerlussuhe Aafrikaga, seega kogu meie tegevus peaks sellega seotud olema ning teiseks äh, kestliku arengu eesmärgid. Need peavad olema põhilised suunised äh, kõiges, mida me välispoliitikas teeme. seega me tahame, et need kaks probleemi oleksid siin lõimitud. ning raport peab olema seotud ka nende kestliku arengu eesmärkide ning Euroopa Liidu Aafrika partnerlussuhtega. ja me ootame Javier Natiga koostööd sellel teemal Merci. Maintenant pour... Euh, suur tänu. ja nüüd äh, Roheliste fraktsiooni nimel saab äh, sõna Elvina Alametsa. kui tal on ühendus, ma ei tea, kas ma suutsin teie nime õigesti välja hääldada, ütleb proua esimees. Madame Alametsa, could you please press the speak button on the bottom of your screen? proua Alametsa, palun vajutage äh, nupp, kus, nuppu Speak oma ekraani alaosas. Est-ce que madame Alametsa est connectée? kas äh, proua Alametsa on liinil? proua Alametsa palun vajutage nuppu Speak. Est-ce que vous pouvez... Madame Présidente, could you, could you go to the next speaker? Alors, pour les... Um... ja nüüd siis äh, Euroopa konservatiivide reformistid proua Fotiga, palun Thank you, madam chair uh,. I... aitäh, proua esinaine. kõigepealt tahaksin õnnitleda Javier Naarti selle raporti eest. meil on väga kogenud ning äh, teadlik raportöör, äh, kellel on väga palju teadmisi ja kogemusi Euroopa Liidu ning Aafrika suhete valdkonnas ning seda just julgeoleku teemadel meie toetame seda kontseptsiooni, et meil toimub äh, suutlikkuse siire Aafrika riikide äh, julgeoleku tagamiseks nende riikide oma vägede abil ning et me teeme seda väljaõppe ning erinevate nõuannete kaudu. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ka Covid-19 olukorrale. me teame erinevatel andmetel, et olukord võib Aafrikas muutuda palju halvemaks ning kõrge esindaja Josep Borrell on juba maininud seda, et teataval määral on meie äh, missioonid ja operatsioonid seetõttu piiratud. seepärast äh, peame me leidma viisi, kuidas jätkata. kindlasti on äh, varustuse küsimus väga oluline. ma tahaksin aga, et oleks mainitud ka kolmandate osapoolte mõju Aafrikas, eelkõige Venemaa ja Hiina mõju mõlemad riigid on kindlasti suutelised pakkuma suurel hulgal koguseliselt varustust ning seadmeid. kuid sellest hoolimata konfliktide olemus on jäänud samaks ning Javier Nart on õigesti välja toonud, et üleüldine julgeolekuolukord ei ole paranenud me kutsume üles, et kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Brüsseli doonorite konverentsi osalised täidaksid oma lubaduseid. meil on vaja täiendavat rahastust. meil on vaja seda nii täielikul määral kui võimalik ning lisaks me peame rõhutama ka G5, G5 ning Amisami äh, lubadusi pakkuda rahastust Äh, artikkel seitsme alusel. on mitmeid probleeme, mida me peame arvesse võtma. ma ootan koostööd raportöör Javier Naartiga ning äh, esitame kindlasti ka oma hinnangu ja muudatusettepanekud, aitäh! suur tänu, proua Fotiga. kas proua Alamets saab nüüd sõna võtta? Madame Alametsa. proua Alametsa, kas te võiksite palun vajutada speak nuppu? Madame Alametsa, could you please? proua Alametsa, kas te võiksite palun vajutage nuppu Speak? Madam President, we can. proua esimees, palun äh, läheme järgmise kõnelega edasi. paistab, et proua Alametsal on probleeme ühendusega, nii et annan sõna Mikk Wallisele kuue fraktsiooni. suur aitäh, proua esinaine. NATO, NATO sekkumine Liibüas äh, loeti edulooks äh, nende poolt, kes tahtsid näha Gaddafi valitsuse lõppemist. sellele järgnes võitlemine erinevate režiimi äh, pooldajate ja vastaste võitlemine, mis on levinud Liibüast väljapoole konfliktidesse. sama kehtib ka Mali puhul Need operatsioonid võivad pärast vägivaldseid äh, puhanguid ajutiselt vähendada vägivalda äh, ainult selleks, et vägivald uuesti üha tugevamalt puhkeks selles piirkonnas. sama muster on kordunud äh, alates sellest, kui Prantsusmaa Tšaadi sisse tungis kuuekümnendatel. viiekümne üheksanda aasta kuni seitsmekümne kaheksanda, seitsmekümne teise aasta konflikt Äh, küll lõppes, aga rahutused on jätkunud. Gaddafi tappis presidendi seitsmekümne viiendal aastal. Prantsusmaa sekkus taas kord kolm aastat hiljem ning see tõi kaasa kolmkümmend aastat kodusõda ning poliitilist vägivalda. operatsioon Sõrval järgib üsna sam-, sarnast mustrit. vägivaldsed sekkumised tõid kaasa äh, mässuliste tagasisurumise ning äh, vähenes oluliselt vägivald enamuses Mali piirkondades kuid äh, Prantsusmaa vägedega võitlemise asemel olid äh, partisanisõjad, mis tõid kaasa taaskord vägivalda. Neid missioone loetakse edulooks, kuigi vägivald äh, on endiselt nendes piirkondades. operatsioon Värgahan, vägivald Malis ning Burkina Fasos on pärast seitsmekümnendaid levinud oluliselt ning konfliktid ei näita leebumise märke. OECD on oma veebruari raportis öelnud, et kõigil neil juhtudel äh, pärast ja enne sekkumist ei äh, võetud ühtegi meedet selleks, et vähendada ebavõrdsuse, ebavõrdsusi ning ebavõrdselt jaotatud ressursside muutmiseks. kõik need riigid kannatavad äh, koloniaalajastu tagajärgede käes Nad kannatavad äh, fossiilkütuste ning kaevandusfirmade äh, mõjude all ning nad äh, peavad võitlema ülemaailmsel turul subsideeritud odavate kaupadega teistest riikidest. Need riigid kaotavad iga aasta triljoneid dollareid, sest et ettevõtted kasutavad ära nende äh, nõrku maksusüsteeme, ettevõtted kasutavad ka riik, äh, raha oma kasuks, mitte nende riikide kasuks. džihadistlikud organisatsioonid on loodud Mali kaugetes, äh, kaugemates osades, nad loovad koole ning pakuvad sõjaväelist väljaõpet, see on valitsusele probleemiks, valitsus ei suuda pakkuda piisavalt haldusteenuseid tihtipeale seetõttu, et neil ei ole piisavalt vahendeid. ning lisaks sellele laastab neid riike kliima. paljud riigid, kes peavad võitlema džihadistidega, on lihtsalt põllumajanduslikud äh, riigid, mis peavad toime tulema äh, kliimamuutustest põhjustatud põllumajanduse halvanemisega. kui te tahate aidata seda piirkonda, siis kõige olulisem on vaadata seda, et me peame võlad kustutama ning äh, lõpetama Euroopa äh, korporatsioonide ülemvõimu nendes riikides, kes tegelevad maksudest kõrvalehoidumisega. vastasel juhul äh, võidavad džihadistlikud sama palju poolehoidjaid kui valitsus, isegi kui valitsus pakub infrastruktuuri ning koole. valitsus ei suuda neid piirkondi kontrollida, sest neil ei ole piisavalt vahendeid ning džihadistid tungivad nendesse piirkondadesse täpselt samamoodi, nagu Taliban tegi, äh, kasutades Pakistani ja Afganistani puhul. Javier, te ütlesite, et me saadame sõdurid surma, kui me neile ei anna piisavalt relvastust. Teil on täiesti õigus, aga mina teen ettepaneku, et me ei saada neid üldse ja laseme neil elada. suur aitäh! Merci, euh, on me dit que le problème... suur tänu! mulle öeldi, et proua Alametsaga ühenduse probleem on nüüd lahenenud, nii et anname sõna proua Alametsale, palun. Thank you so much. suur aitäh, ütleb proua Alametsa. Madame Alametsa, Please press the speak button again. Thank you. Hey. Hey. We can see you and we can hear you. We can see you and we can hear you. Yes, you can hear me? Okay, great. nii, te kuulate mind, ütleb proua Alametsa, jah, suurepärane. lugupeetud esinaine ja kolleegid, ma olen väga tänulik, et ma saan kommenteerida seda raporti ettepanekut me peame seda väga oluliseks teemaks ning äh, meil on hea meel näha, et see on ka roheliste jaoks äh, oluline teema, sest et julgeolekukoostöö peab olema äh, meie komisjonis oluline prioriteet. küll aga on mõningaid murekohti, mida me tahaksime oma fraktsiooni poolt veidi paremaks muuta ning tooksin need nüüd ka välja. meil on, meie meelest on siin probleem sellega, et me keskendume Euroopa Liidu abile äh, relvade ning laskemoona osas. kuigi me tunnistame, et mõningates aspektides on puudujääk äh, vahenditest, siis äh, liikmesriigid võivad siiski pakkuda varustust oma äranägemisel ning meie meelest ei ole surmavate relvade puudus probleemi põhjuseks Aafrikas. meie arvates on seda julgeolekuabi äh, pakkuda äh, pikemaajalise julgeolekuvaldkonna reformi läbi, see peab olema kestlik, läbipaistev süsteem. meie meelest on probleeme ka sellega, et äh, kõik need ettepanekud raportis ei ole juriidiliselt teostatavad. artikli nelikümmend kaks kohaselt ei ole võimalik rahastada sõjaväelisi kulutusi missioonidel Euroopa Liidu eelarvest. mõned olulised dokumendid on jäänud mainimata, kuigi need dokumendid vastavad äh, mõnedele küsimustele selles raportis. näiteks nõukogu äh, otsus, mis puudutab Euroopa rahutagamisrahastust ja mis on juba äh, peaaegu valmis, vastab mõningatele nendele nõudmistele ning äh, naabruse ja arengupoliitika äh, vahend samuti vastab äh, olulistele küsimustele, mis raportis on esitatud. me ei jaga arvamust, et peamine julgeoleku väljakutse Aafrika mandril on džihadism. meie meelest on olukord palju mitmetahulisem ning on väga palju keerulisi julgeoleku aspekte, mida me peame arvesse võtma meie arvates lisanduvad siia korruptsioon ning organiseeritud kuritegevus. küll aga me hindame seda, et raportisse on sisse toodud arengu aspekt. meie meelest Äh, arenguteema on raportis mitmes punktis välja toodud ning julgeolek selles piirkonnas peaks meie arvates alati käsikäes käima arenguteemadega. soovime seda koos kaugemale viia, eelkõige selles osas, mis puudutab noorte ning naiste rolli rahu ja julgeoleku äh, ning äh, kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. suur aitäh teile ning vabandan nende tekkinud tehniliste probleemide eest! Euh, suur tänu! jah, tehnilisi probleeme täielikult ei saa vältida selles olukorras, nagu me praegu oleme ja pärast variraportööri annan sõna koordinaatoritele, Rahvapartei ja Arno Danjon, palun. Oui, merci. suur tänu, ma loodan, et tehnika toimib tahaksin tänada kõigepealt Javier Narti selle suurepärase raporti eest. see pole eriti konventsionaalne ja lähtutud on julgeoleku problemaatika põhjalikust tundmisest ja raportis see väga hästi tuleb ka välja. Javier Nart tunneb väga hästi Aafrika mandrit ning tema valitud suund on, on väga asjakohane. niisiis tõesti südamest tänu Javier Nartile tehtud töö eest, mõned eelkõnelejad juba ütlesid, et teatavaid juriidilisi probleeme on siin. võib-olla tuleks teksti natukene realistlikumaks muuta, et seda saaks ka praktikas kasutada. aga avatud perspektiivid on äärmiselt huvitavad et meil oleks operatiivsem väljaõpe ja me saame tõesti kasutada neid missioone, mis on kasulikud, aga mitte ei toimi nii hästi, kui peaks praegusel hetkel. me peame keskenduma mitte ainult väljaõppele, vaid peame mõtlema, kuidas me saame pakkuda ka äh, juhtimisalast abi ning äh, anda äh, nõu paremini. Somaalia puhul näiteks Javier käis see natukene mind ja, ja igal juhul selles vallas koostöö tegemine on parem, kui lihtsalt keskenduda sõjaväelaste väljaõppele nii et meil oleks vaja äh, tugevamat ning suuremat äh, mandaati. mis puudutab äh, varustust, siis see on väga delikaatne teema, loomulikult sellega on seatud teatavad juriidilised piirangud ning tuleb olla väga hoolikas, kuid ähm, selle teemaga tuleb tegeleda, sellepärast et kui meie seda ei tee, siis teevad seda teised jõud maailmas ja nad teevad seda märkimisväärselt väiksemate südametunnistuse piinadega ning äh, pealiskaudsemalt, kui meie seda teeme, nii et me peaksime seda tegema. Äh, sellepärast, et muidu äh, antakse aafriklastele relvasid ilma igasuguste kaitsemeetmeteta ega, ega põhjalike kaalutlusteta. ja ma arvan, et sellepärast peaksime ka meie, kes me oleme eesrindel, eesliinil, sellele mõtlema, prantslased näiteks ja ka teised ja siis veel, sõjalise abi korraldus, ma põhimõtteliselt toetan Javieri Onardi mõtet, et oleks midagi, mis oleks ka Brüsselis, Euroopa Liidu tasandil paremini korraldatud tsiviilsõjaline struktuur, mis vastutab äh, sõjalise koostöö ning abi valdkonna eest, nii nagu on äh, on enamuses liikmesriikides, et tsiviilsõjalised struktuurid juhivad sellist koostööd, praegu on meil liiga palju partnereid ja tekib teataval määral konkurents nende erinevate hierarhia ahelate vahel. mõned neist on väga head, aga, aga siiski väga keeruline on see konkurents nende ahelate vahel ja kuidas peaksid Aafrika riigid aru saama, kuidas see kõik toimib. see on niivõrd keeruline süsteem, et ma tahaksin teada tõesti, kuidas aafriklased peaksid aru saama, kes on nende otsesed partnerid äh, Euroopas. ma arvan, et meil võiks olla ratsionaalsem, selgem süsteem, see aitaks meie abi muuta ka tõhusamaks. see on äh, minu Äh, lähenemisviis ning lähtuvalt sellest äh, esitan ka mõned muudatusettepanekud veel. suur tänu Javier Nardile selle raporti eest, mit-, sugugi mitte konventsionaalne, tavapärane raport, aga seda asjakohasem, aitäh! Merci. suur tänu ja nüüd annan sõna äh, Sven Mikserile sotsiaaldemokraatide hulgast. ma tean, et see häirib teid, palun rääkige võimalikult aeglaselt, sellepärast et meile ja, ja lühemalt. Äh, meil on äh, veel teine teema, aga paraku me ei saa üle kahe tunni oma koosolekut pidada. ma palun, et äh, piirduge pooleteise minutiga kõik sõnavõtjad. Sven, Sven Mikse, palun. Uh, yes, thank you. I would like uh, also to commend the. jah, aitäh. ka mina kiidaksin raportööri ja variraportööre suurepärase töö eest. kolm märkust nõustun äh, sellega, mida meie fraktsiooni variraportöör ütles selle raporti kohta. on oluline, et me rõhutame võrdsete partnerite suhet. kui me defineerime julgeoleku, siis me ei tohiks seda defineerida mitte ainult kui äh, Euroopa Liidu julgeolekut, mida ohustavad äh, Aafrikast tulevad ohud, vaid me peame seda defineerima kui julgeolek aafriklaste jaoks Aafrikas see toob mu teise märkuse juurde. raportööril on õigus, kui ta ütles oma raportis ja märkustes, et äh, ei ole arengut ilma julgeolekuta ning ei ole julgeolekut ilma arenguta seega meil peab olema põhjalikum lähenemine sellele, milline on julgeoleku ja arengu omavaheline seos, see peaks välja tulema ka raportist. ning kui me osutame julgeolekuabi, kui me käivitame missioone ja operatsioone, mis, mille eesmärgiks on suutlikkuse suurendamine, siis on oluline, et me ei peatu poolel teel, vaid on oluline, et me tagame äh, lõpptulemuse saavutamise. me peaksime keskenduma pikaajalisemale strateegilisemale lähenemisele, kui asi puudutab suutlikkuse äh, arendamist. me ei pea rahul, tohiks rahulduda lühiajaliste tulemustega, aga raport on väga õigeaegne ning oluline ning äh, ootan huviga seda, et saaksime omalt poolt panustada muudatusettepanekutega, mis kajastavad Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nägemust. Le... suur tänu ja Renew Europe fraktsioon, kolleeg Austrevitšus, palun. Mr Ostrevitšius, could you please? härra Ostrevitšius, kas te saaksite vajutada nuppu Speak oma ekraanil? Mr Ostrevitšius, Ostrevitšius, could you please press the speak button? härra Ostrevitšius, palun vajutage nuppu Speak oma ekraanil, olge lahke puisque nous ne pouvons pas euh... kuna meil ei õnnestu kuulda, mida on härra Austrevitšusel öelda, siis äh, annaksin sõna kolleeg Rivierile ja siis võtame härra Austrevitšuse pärast, nii et idee ja kolleeg Rivier. Madam Chair, Mr Rivier is not in the participant uh proua Rivier ei äh, osale praegu koosolekul, ütleb sekretäriaadi esindaja sellisel juhul proua Neumann ja rohelised, palun. I thank madam chair. suur tänu. aga ma tegelikult ei soovinud sõna, ma tahtsin rääkida relvaekspordist äh, ja kolleegid on juba kõik ära öelnud, aitäh. suurepärane. ja nüüd siis äh, härra Vatšikovski, kas teie soovite sõna? tõlgid vabandavad, kuid nad ei kuule kõnelejat. Mr Vasikovski, could you please press the speak button? härra Vatšikovski, palun vajutage speak nuppu, jah. kas kuulete mind? näete mind, jah? suur tänu teile, lugupeetud esimees. aitäh, et mulle sõna andsite ja suur tänu ka härra Javier Nardile selle äärmiselt huvitava raporti eest. olen samuti seisukohal, et Aafrika on oluline manner Euroopa jaoks, nii nagu meie esimees ka teema käsitluse alguses ütles, me ei tohi seda marginaliseerida ja meil on väga ulatuslik Aafrika strateegia ning sõjalised missioonid on üks osa sellest kõikehõlmavast strateegiast. Nad on lahutamatu osa, aga sellised äh, lähetused peaksid siiski olema rohkem väljaõppele keskendunud ning äh, aitama Aafrika partnerite võimekust arendada ning vastupidavust parandada. loomulikult olen nõus härra Nardiga, et nendele lähetustele tuleb anda ka vajalik sõjaline varustus selleks, et äh, kaitsta äh, meie partnereid ja see aitab ka meil äh, korraldada Aafrika partnerite väljaõpet, samas ei ole tegemist sõjaliste lahingumissioonidega. olen nõus proua Fatigaga. nimelt peame hoidma silma peal sellel, mida teevad Venemaa ning Hiina Aafrikas, kuid ma ei tea, kas meil on üldsegi olemas Euroopas vahendid sellise järelevalve teostamiseks. liikmesriigid on kohapeal paremini esindatud Aafrika riikides ning võib-olla peaks see olema liikmesriikide ülesandeks ning ma loodan väga, et liikmesriigid teostavad järelevalvet selle üle. Need, kes meist on vähem aktiivsed Aafrikas, saavad siis reageerida ja toetada neid liikmesriike, kes on Aafrikas aktiivsed. aitäh! Merci, je pense que uh.... suur tänu ja ma arvan, et äh, proovime siis uuesti härra Austrevitšusega Renew Europe'i fraktsioonist. palun, härra Austrevitšus Mr. Austrevicius. härra Austrevicius, palun kas kuulete mind, ütleb härra Austrevitšus. suur tänu! kõigepealt tahaksin tänada kolleeg Javier Narti, kes on koostanud suurepärase raporti projekti meie tänasel teemal. suur tänu, kolleegid pärast meie suurepärast arutelu ning äh, muudatusettepanekute esitamist olen veendunud, et valmib suurepärane dokument, mis aitab äh, arendada meie julgeoleku ja kaitse allkomisjoni koostöö abil ühist julge-, meie koostööd Aafrika partneritega veelgi paremaks. niisiis äh, suur tänu Javierile aitasite meil veelgi rohkem süviti minna selle tähtsa teema vallas ning ma usaldan täielikult Javieri navigeerimisoskust ning seda, et valmib suurepärane raport taaskord. aitäh! Merci! suur tänu! ma ei tea, kas aseesimehed soovivad sõna, meil on tegelikult väga vähe aega paraku, nii kurb kui see ka ei ole ja annan sõna Mihhail Kaalerile Rahvapartei fraktsioonist, kes on soovinud sõna. Yes, hello. jah, aitäh. suur tänu. armas äh, Javier, me teadsime, et sa tead palju sellest piirkonnast ning äh, et tulemas on ambitsioonikas raport suur tänu selle eest. ma loodan, et komisjon, välisteenistus, liikmesriigid võtavad paljusid meie raporti punkte arvesse, sellepärast et praegu ei ole asjad sugugi mitte sellised, nagu peaksid olema, kui asi puudutab toetust Aafrikale ning Aafrika aitamist kriisis. nagu Arno Danjean juba ütles, võib-olla mõningad punktid siiski on sellised, mille puhul oleks meil vaja aluslepingute muutmist, enne kui me saame neid äh, ellu viia. aga peaksime siiski nende, need teemad päevakorda jätma, kui nii võib öelda. ja mul on väga hea meel, et te näete ka seda, et julgeolek ning areng on omavahel lahutamatult seotud. ma arvan, et me kõik peaksime olema teadlikud, kui me räägime meie sõjalisest kas väljaõppest või, või muust koostööst, siis me ei tohiks unustada jah seda, et, et valitsused, kellega me teeme koostööd, peavad pakkuma toitu, puhast vett, paremaid elutingimusi oma kodanikele. ja kui need asjad ei ole paigas, siis ei, jah kui me võtame näiteks Mali, siis äh, valitsus ei suuda pakkuda isegi neid põhi, nende põhivajaduste katmist ja sellisel juhul äh, sõjaline toetus ei pruugi aidata, äh, kui sellised põhiasjad on puudu. ja Euroopa Liidu tasandil tõesti ma näen, et meil on veel päris palju paranemisruumi selleks, et paremini koordineerida koostööd liikmesriikide ja komisjoni vahel koha peal erinevates Aafrika riikides ja hea koordineerimine ning äh, tagasiside pealinnadesse, et äh, edasi teha ühiseid pingutusi, on äh, õige tee ma tahaksin tänada personali, kes tegeleb selle valdkonnaga, tahaksin tänada ka meie välisteenistuse liikmeid, suur tänu, et hoiate Euroopa lippu kõrgel raskel ajal erinevates piirkondades, mõned, mõned nendest ka ohtlikud, aitäh! Merci um...! suur tänu! on veel kolm sõnasoovijat, aga ma tõesti palusin, paluksin, et räägiksite maksimaalselt, ähm, vabandust, et räägiksite maksimaalselt lühidalt ähm, härra Castaldo kõigepealt. Thank you very much. suur tänu, lugupeetud ähm, esimees, ma ei hakka üle kordama seda, mida on teised juba öelnud tahan omalt poolt tänada Javieri, Javier on tõesti asjatundja ja aitäh juba tehtud töö eest, kust väga selgelt välja tuleb, kui põhjalikud on tema teadmised kohapealsetest oludest. ma arvan aga, et me ei tohiks unustada seda, et meil on vaja kõikehõlmavat lahendust, selge on see, et varustusest jääb puudu mõnikord, kuid mõelgem siis selle peale, kuhu see varustus läheb kui me räägime juba varustusest, on selge, et äh, tegemist on äärmiselt volatiilse piirkonnaga, äh, poliitiline süsteem on kõikuvatel jalgadel ning äh, võib alati tekkida oht, et relvad lõpevad, lõpuks jõuavad sinna, kuhu me ei taha, et nad jõuaksid, võivad jõuda isegi ka terroristide kätesse. mäletad, mis juhtus Iraagis Daeshi esimese faasi ajal? jah, samas me peame töötama välja laiema strateegia tugevamate arengu alustalade strateegia, jätmata tähelepanu alt välja probleeme organiseeritud kuritegevuse ja muude probleemidega, mis on selles piirkonnas. vastasel korral tekib oht, et meie strateegia ei toimi ning radik-, radikalismi eestvedajatele mängime me sellega relvalt kätte. minu ettepanek oleks ka käsuahelale keskenduda äh, ja seda lihtsustada, nii nagu Arno Danjan viitas, äh, juhtimisstruktuure lihtsustada. ärgem unustagem ka seda, et äh, me peame arvesse võtma kõiki jõude, kes selles piirkonnas tegutsevad. Türgi on tugevdanud Somaaliaga sidemeid, äh, uurivad nafta kaevandamise võimalusi Hiina ja Djibouti äh, äh, ühe Araabia Ühendatud Emiraadid ja nende plaan sõjaline sõjalaevastiku sadam avada lisaks oma sõjaväebaasile. me peame arvesse võtma seda, et ähm, et huvid on mitmepoolsed selles piirkonnas ja kui meil ei ole ühist äh, foorumit, siis võib tekkida äh, olukord, kus äh, erinevad jõud vastanduvad ning selle tulemusena meie enda mõjuvõim väheneb ning probleemid piirkonnas suurenevad. ma kindlasti jälgin selle raporti arengut äärmiselt ähm, suure tähelepanuga ning äh, loodan, et Javieri raportist lähtudes saame me seda koostööd veelgi edasi arendada, võttes arvesse neid olulise tähtsusega asjaolusid, millele ma viitasin. loodan, et järgmine kord saame samuti tõlget ka itaalia keelde sellepärast et meil on väga palju täisliikmeid Itaaliast ning ma olin üllatunud, kui itaalia keel ära võeti selle koosoleku keelte hulgast. suur tänu! suur tänu! jah praegu on meil tõesti erilised ja eriti rasked tingimused ning äh, olul-, ja sellega kaasnevad ka teatavad raskused tõlkidele, ütleb proua esimees ja palun, nüüd saab sõna järgmine kõneleja. Madame Gregorova, could you please? proua Gregorova, kas te võiksite vajutada äh, nuppu speak? Nous n'entendons pas Madame Grégorova. Écoutez, je suis désolée si vous... ma vabandan, proua Grégorova äh,. võib-olla palun annaksite oma sõnavõttu edasi kirjalikult, saadame selle laiali meie komisjoni liikmetele, paraku peame me edasi minema oma koosolekuga. Madame Grigorova, could you try once? Yes no I am, I am not Gregor. mina ei ole proua Gregorova. I am not Gregorova, but like I also wanted to say something. ka mina tahtsin midagi öelda. No, je suis désolée, euh, je, comme je l'avais dit, je ne pouvais ma vabandan, äh, ma tõesti rohkem ei saa sõna anda, rohkem äh, kui kahele inimesele, sellepärast et me tahame rääkida ka proua Neumanni raportist äh, ning kui proua Gregorova ei saa, ei saa praegusel hetkel sõna võtta, Ähm, siis ähm, palume neil anda edasi oma sõnavõtud kirjalikult. ja nüüd teen ettepaneku, et läheme edasi oma päevakorraga ja lähme päevakorrapunkti number viis juurde, keskendume relva ekspordile ning äh, aastaaruandele, mis käsitleb ühise seisukoha kaks tuhat kaheksa murd üheksasada nelikümmend neli murd ÜVJP rakendamist. Äh, siin me räägime siis äh, kahekümnendast raportist äh, ja kahekümne esimesest raportist, Euroopa Parlamendi raport ühisseisukoha kohta on kahe aasta tagune viimane raport, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal sellist aruannet ei koostatud ning me peame siis vaatama, kuidas uuesti seda, kuidas on seda ühisotsust ellu rakendatud ja rääkides sellest, milline on ajakava, tahaksime öelda, et äh, vaatame selle läbi esimest korda nüüd, siis kolmekümnendal aprillil kaks tuhat kakskümmend kell kaksteist lõpeb muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, variraportöörid kohtuvad ähm, mai teises pooles kas äh, Brüsselis või äh, tõenäoliselt, tõenäoliselt kaugosalusega koosolekul, siis ähm, ahvet räägib sellest juunis-juulis ning Euroopa Parlament hääletab septembrikuise osaistungjärgu ajal. aitäh, proua Noimann saab sõna. okei okay., can you hear me? kas kuulata? jah, suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid. nüüd on kolmkümmend aastat liikmesriigid püüd-, püüelnud selle poole, et relvaekspordipoliitika oleks paremini kooskõlastatud ja selle parema kooskõlastatuse ja suurema ühtsuse üheks aluseks on olnud just nimelt see ühisseisukoht, mis võeti vastu nõukogus kahe tuhande kaheksandal aastal. pärast seda, selle ühise seisukoha vastuvõtmist koostab Euroopa Parlament oma aruandeid selle kohta, kuidas ühist seisukohta on praktikas rakendatud ning Euroopa Parlament esitab omalt poolt ka oma soovitusi. tavaliselt on tegemist sellise üsnagi äh, rutiinse tööga, aga eelmise aasta septembris vaadati see ühine seisukoht üle ja keskenduti ülevaatamise protsessis äh, kahele peamisele teemale, millega kutsuti liikmesriike äh, oma tegevust parandama. üks pöördumine liikmesriikide poole seadis eesmärgiks aruandluse läbipaistvuse parandamine, parandamise ja teine pöördumine liikmesriikide poole seadis eesmärgiks ühtsuse parandamine ning konvergentsi suurendamine ma olen siis neid kahte asjaolu analüüsinud lähtuvalt asjatundjate arvamusest ning ka seda komisjoni uuringust, mis käsitles just nimelt neid samu teemasid ning mis avalikustatakse tõenäoliselt mai alguses. aga paljud asjaolud on juba minu raporti projektis sees. Nende teemadega tuleb kindlasti edasi tegeleda, sellepärast et liikmesriigid teevad küll üha rohkem koostööd relva tootmise Äh, ning teadusuuringute vallas, aga kui asi puudutab relva eksporti, siis äh, ei ole see koostöö nii roosiline ja viimase paari-kolme aasta jooksul oleme olnud tunnistajaks sellele, et see seab ohtu ühise seisukoha rakendamise ja inimõiguste standardid mõjutab see samuti. me püüamegi oma tegevusega siiski inimõiguste standardeid kaitsta, samuti on see problemaatiline ka meie ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika seisukohast, meie Euroopa Liidu äh, suveräänsuse seisukohast ning meie enda kaitsetööstuse seisukohast me oleme näinud, et sellega tekib, tekib teatavaid probleeme, kui me vaatame näiteks äh, Prantsusmaa ja äh, Saksamaa suhteid äh, selles valdkonnas ja nii edasi ja nii edasi. mida rohkem tehakse koostööd relva tootmise osas, seda olulisem on, et me sama tempoga ka kooskõlastame oma tegevust relvaekspordi valdkonnas mina leian siis, et on oluline, et me Euroopa Liidus teeksime rohkem koostööd selleks, et äh, kooskõlastatust, läbipaistvust suurendada ning äh, minu raporti projektist on ka mõned väga konkreetsed ettepanekud, ootan põnevusega variraportööride kommentaare ning äh, ka fraktsioonide kommentaare, et me saaksime ühiselt selle Äh, koostada selle väga olulise raporti, aitäh! Merci, sans plus attendre, je passe la parole au, au rapporteur fictif. ja variraportöörid äh, Arno Danjean saab sõna esimesena. Merci! suur tänu raportöörile! tegemist on huvitava raportiga ja äh, me esindame ka mõned muudatusettepanekud, minu sõnavõtt ei ole pikk, tahaksin öelda, et äh, mis puudutab äh, läbipaistvuse eesmärki, konvergentsi ühtekuuluvuse eesmärki, siis jah, need on tõesti eesmärgid, millega ma arvan, kõik on päri. aga selle ühtsuse ja läbipaistvuse parandamine õhustikus äh, üha suuremas kahtlustamise õhustikus äh, võib olla keeruline. üha rohkem tuntakse kahtlust selle osas, mida liikmesriigid teevad, jah, see valdkond on äh, siiski liikmesriikide pärusmaa, ehkki on meil ühisalgatusi ja liikmesriikidel on oma meetmed selle kohta, kuidas teostada relva ekspordi kontrolli. ja mulle tundub, et selles raportis on äh, euroopastamine, äh, relvatootmise euroopastamine toodud tähelepanu keskmesse ja seda minu arvates isegi liigselt. loomulikult on äh, rohkem koostööd Euroopa tasandil, on kindlasti Euroopa vahendeid, mille abil saab teadusuuringuid toetada, aga suurem osa nendest vahenditest on nii-öelda virtuaalsed ja meil ei ole Euroopa nii-öelda äh, kaitsepro-, äh, relvastamisprogrammi, meil ei ole sellist. nii et me ei saa rääkida relvatootmisalase koostöö euroopastamisest, minu arvates on äh, finantsvahendid, mis ei ole tegelikult mõeldud relva tootmise toetamiseks, vaid pigem teadusuuringute toetamiseks siiski nii et ma arvan, et võib-olla see ra-, raport äh, on liigagi tulevikku suunatud, võib-olla nähakse siin juba ette midagi, mis paari aasta pärast tõesti on reaalsus, aga praegusel hetkel me ei saa siiski rääkida äh, relvatootmise euroopastamisest ja täna me küll teeme koostööd, äh, aga koostööd tehakse riikide vahel, tehakse ettevõtete vahel, aga Euroopa Liidu ning ühenduse raamistikus äh, sellist koostööd ei ole tegelikult, nii et ma arvan, et me võiksime olla siin natukene tähelepanelikumad, kui me räägime äh, ühenduse tasandil kontrollimeetmetest. Äh, mis puudutab aga läbipaistvust ning üldist ühtsust ähm, kooskõlastamist, siis loomulikult on need äärmiselt kiiduväärt äh, eesmärgid ning võib-olla võiksime olla vähem kahtlustavad liikmesriikide osas ning äh, peaksime siiski ka arvesse võtma, et relva tootmine ei saa olla täielikult äh, euroopastunud ja praegusel hetkel on Euroopa opastunud siiski väga väike osa sellest. suur tänu! ja nüüd saab sõna Joakim Schuster, palun hallo. Äh, erstmal auch vielen Dank von meiner Seite. tere teile ning äh, suur aitäh raportöörile ka minu poolt selle ulatusliku raporti eest. ma arvan, et see on hea alus edasiseks tööks, tahaksin mõnda asja rõhutada. esiteks on Euroopa Liit liikunud äh, suurema koostöö suunas relvade tootmise valdkonnas mis tähendab, et meil on vaja ühtsemat äh, relva ekspordipoliitikat ning see peab olema oma olemuselt piirav. miks ma seda ütlen? meil on, äh, meile tehti täna teatavaks äh, Sipri instituudi arvud ning kaitsekulutused on olnud suuremad kui viimasel aastakümnel see näitab, et julgeolekuolukord on äh, problemaatilisem kui kunagi varem. relvade piiramise äh, lepingutest on taganetud ning see on väga murettekitav olukord. lisaks peame tagama, et äh, relvaeksport ei toimu majanduslikel põhjustel peamised põhjused peavad olema julgeolekuga seotud. relvi eksporditakse vaid julgeoleku eesmärkidel ning me ei laienda relvade tootmist. raportis on õigesti öeldud, et relva ekspordi alus Euroopa Liidu liikmesriikides kehtestati kahe tuhande kaheksandal aastal ning me peame järgima neid kaheksat kriteeriumit kahjuks aga tuleb tunnistada, et äh, neid kriteeriume tõlgendatakse erinevates liikmesriikides erinevalt ning seda tuleb uurida. meile peab olema selge, et need kaheksa kriteeriumit kohalduvad, meil on vaja suuremat läbipaistvust Äh, aga mitte selle osas, kas äh, neid järgitakse, vaid meil on vaja demokraatlikumat kontrolli, paremat demokraatlikku kontrolli selle relvaekspordi poliitika üle. ning meil on vaja Euroopa Liidu poolset reaktsiooni nende liikmesriikide suhtes, kes äh, mitte alati neid kaheksat kriteeriumit ei järgi. me esitame kavandatavad muudatusettepanekud sellele raportile ning ma ootan huviga järgnevat arutelu ning suurepärase raporti vastuvõtmist, aitäh! Merci pour euh, Renew Europe, je passe la parole à Clem-. suur tänu ja kolleeg äh, Clement Grosselli, palun. Thank you, madam chair. aitäh, proua esinaine. see raport äh, tutvustab Renew fraktsiooni jaoks äh, olulist sammu edasi, milleks on Euroopa Liidu tasandil relvaekspordi mehhanismi tugevdamine ja arendamine. tervitame raportit ning täname proua Neumanni tema tehtud töö eest küll aga pean ütlema, et praeguses faasis on see raport äh, liiga pessimistlik Euroopa Liidu relvaekspordi läbipaistvuse ning äh, järelevalve osas, mida Euroopa Liidu ning äh, liikmesriikide üle tehakse. ma olen tugevalt veendunud, et me peaksime lisama raportisse mõningaid aspekte. üks oluline aspekt on läbipaistvuse suurendamine relvaekspordi valdkonnas tehti olulisi samme Euroopa Liidus ning Euroopa Liidu liikmesriikide vahel selleks, et suurendada äh, koostööd kolmandate riikidega ning ülemaailmselt. ma usun, et Euroopa Liit ja liikmesriik on sõltumata, olenemata puudujääkidest endiselt äh, juhtivad riigid, äh, loomaks usaldust ning suurendades läbipaistvust selles väga tundlikus valdkonnas ning raport peaks tunnistama Euroopa Liidu poolt tehtud edusamme, see peaks rõhutama neid kasutegureid, mida äh, kaitsetööstuse euroopastamine tooks mitte ainult Euroopa Liidule, vaid ka rahvusvahelises kontekstis. see protsess tooks kasu eelkõige äh, ka relva- ja kaitsetööstuse äh, läbipaistvusele. ülemaailmne relvaeksport on osa laiemast geopoliitilisest kontekstist, see peaks olema ka osa sellest raportist, sest äh, see raport on äh, kirjutatud selliselt, et see mõjutab ka Euroopa Liidu ning liikmesriikide jõupingutusi relvaekspordi valdkonnas. me kindlasti väljendame oma arvamust ning muudatusettepanekuid äh, selle raporti kavandile ning me ootame vägagi koostööd raportööri ning variraportööridega, aitäh! Merci! suur tänu! ja kuue fraktsioon äh, ning äh, proua Demirel, palun. Äh, aitäh, proua esinaine. alustuseks ma loodan, et kõik kolleegid on hea tervise juures kahjuks ei ole tõlkidel võimalik kõnelejat kuulda Okay. Ähm, ich bin gerade, glaube ich, kurz rausgeflogen. Kann ich ein Zeichen bekommen vom Yes, we can hear you. Sekretär? kas nüüd on võimalik mind kuulda? jah, ka tõlgid kuulavad nüüd kõnelejat. kas kuulsite, mida ma just ütlesin, küsib kõneleja. ei, meil jäi kuulmata kõik peale esimese lause. seega palun alustage algusest. jah. niisiis, alustuseks ma loodan, et kõik kolleegid ning ka kolleegide lähedased on kõik hea tervise juures nendes erakordsetes tingimustes, milles me praegu elame ning praegune koroonaviiruse kriis näitab meile, et julgeolek ning relvaeksport on valdkonnad, mis mõjutavad meie sotsiaalset julgeolekut ja kindlustunnet ning me sooviksime, et Euroopa Liit sõlmiks lepinguid, mis sunniks liikmesriike panustama rohkem tervisesse mitte relvaeksporti. nüüd, mis puudutab relvaekspordi raporti, siis suur tänu proua Neumannile selle kavandi eest, mis on suurepärane. praegu on meil aga olukord, kus me näeme, et üha enam toodetakse relvi ja neid eksporditakse, härra Schulz mainis seda, ning on hästi teada, et näiteks äh, eksporditakse relvasid ka sellistesse riikidesse, mis ekspordivad neid edasi konfliktipiirkondadesse, seda on näha Jeemenis, Liibüas. ning minu arvates ei tohi see enam jätkuda. antud Euroopa Liidu poolt koostatav raport on väga oluline. see on valdkond, mida tuleb tugevdada ning selle seisukoha tugevdamine tähendaks seda, et me nõuame suuremat läbipaistvust ning kontrolli. meil on vaja meetmeid nende riikide jaoks, kes ei järgi ühtset seisukohta ning kuue tahab selle teema arutelusse sisse tuua. jah, kaitsetööstuse euroopastamist mainiti. mina näen seda veidi problemaatilisena ma usun, et härra Donjonil on õigus. ning äh, suur osa äh, relva ekspordist toimub liikmesriikide poolt ning taaskord on kõneleja kadunud. suur tänu. kuna aeg muudkui lendab ja meil ei ole eriti enam aega järel ja me tahaksime veel rääkida ka Urmas Paeti arvamusest tehisintellekti kohta teen ettepaneku, et piirdume variraportööride sõnavõttudega, ma ei saa anda teistele sõnasoovijatele proua Neumanni raporti projektiga seoses sõna, nii et proua Neumann ise saab sõna, kui ta soovib. ja palun, et ta võtab arvesse erinevaid sõnavõttu ning saatke oma, oma sõnavõtud ise talle edasi okei okay,, so now I can speak. niisiis äh,, aitäh, proua esinaine, üritan teha lühidalt ning kõnelen saksa keeles. niisiis, kõigepealt kolleegidel on õigus. tõepoolest on tehtud edusamme läbipaistvuse ning liikmesriikide vahelise koostöö osas viimase kolmekümne aasta jooksul ning oluline on seda raportis ka rõhutada võib-olla see ongi üks raporti äh, puudujääke, midagi, mis äh, jäi välja raporti esialgse koostamise ajal. nüüd äh, ülejäänud kommentaaride osas ma ei tahaks öelda, et me ei usalda liikmesriike. küll aga toimub eksporte ja relvad lahkuvad Euroopa Liidust viisil, mis ei ole kooskõlas Euroopa Liidu ühtse positsiooniga ning minu arvates on oluline kõigepealt tähelepanu sellele juhtida. ning nüüd kõige olulisem aspekt. relvatootmise euroopastamine Euroopa Liidus. ma tahan teha selgeks, et see on väga kaugel tulevikus Euroopa Kaitsefond jõustub aastal kaks tuhat kakskümmend üks, kui mitte hiljem meil on väga palju formaalsusi, aga me näeme, et liikmesriigid langetavad otsuseid, kuid Euroopa Liit peab olema kaasatud sellesse tootmisesse ja kui pakutakse sadu miljoneid eurosid toetusena, siis eh, jah, tõepoolest me ei usu, et see on eh, suur osa ekspordist, aga me peame iseendale eh, Euroopa Parlamendina kehtestama nõudmise, et me ei jää arengutest maha, vaid me oleme sammu võrra ees nendest. ning me peame mõtlema sellele, mida on vaja teha ning kuidas seda on võimalik saavutada ka ühtne seisukoht tahab, on äh, loodud selleks, et tugevdada Euroopa Liidu liikmesriike ning selle eesmärgiks on tagada, et Euroopa Liidu standardeid on võimalik kohaldada, seega ma ootan huviga meie läbirääkimisi ja kohtumisi ning loodetavasti mõned nendest kohtumistest toimuvad ka äh, reaalses elus, mitte ainult virtuaalselt. suur aitäh! ja läheme nüüd edasi, päevakorrapunkt number kuus tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik ja see on seotud Jüri algatusraportiga ja meie arvamuse koostaja on Urmas Paet Renew Europe'ist ja kuna ma tahan anda sõna kolleegidele oma seisukohtade avaldamiseks, ei hakka ma teemat äh, sisuliselt käsitlema, tuletan teile ainult meelde, et pärast seda, kui me oleme seda teemat täna vaadanud, siis saame esitada muudatusettepanekuid kuni kell viienda maini kella kaheteistkümneni ja Laari raportöörid tulevad kokku mai teises pooles, kahekümne kuuendal vaadatakse äh, üle äh, siis muudatusettepanekud välisasjade komisjon tuleb kokku juunis või juulis, juurikomisjonis võetakse see raport vastu tõenäoliselt septembrikuus ja nüüd annan sõna Urmas Paetile, palun. Mr Paet, could you please press the speak button? härra Paet, palun vajutage nuppu speak. Yes. Well, good ja niisiis, tere pärastlõunat teile ning äh, suur aitäh. selle arvamuse eesmärk on tähelepanu juhtida mõningatele olulistele aspektidele, mis tuleks resolutsiooni lisada. tehisintellekti arendamine äh, areneb ning Euroopa Liit peaks äh, astuma samme selleks, et tagada, et Euroopa Liit on selle arengu eesrinnas Euroopa Liit peab võtma juhtrolli teadustöös ning arendustöös, mis puudutab tehisintellekti süsteeme kaitsevaldkonnas. tehisintellekti kasutavate süsteemide kasutamine kaitsevaldkonnas tuleb, toob kaasa palju eeliseid, seega meil on vaja äh, konkreetseid äh, protsesse nende kasutamiseks ning meil on vaja jõustada rahvusvahelist regulatiivset raamistikku. me peame tagama et tehisintellekti äh, süsteemide äh, kasutamine kaitsevaldkonnas, et nad on vastupidavad, meil on vastupanuvõime digitaalse sekkumise ning küberrünnakute vastu. ning Euroopa Liit peab vastu võtma ka julgeolekunõuded, mis kohalduvad äh, tehisintellekti süsteemidele julgeoleku valdkonnas. Euroopa Liit on killust vastatud selles osas, mis puudutab äh, riiklikke äh, tehisintellekti käsitlevaid seaduseid ning teadustööd. see seab ohtu äh, ühisturu ning tehisintellekti arendamise Euroopas. liit peaks ära kasutama erinevaid võimalusi, näiteks PESCO või Euroopa Kaitsefond ning tööstusliku arendamise programm selleks, et liikuda edasi tehisintellekti arendamisega kaitsevaldkonnas. ning Euroopa Liit peab looma ka sektoripõhised äh, tehisintellekti äh, põhimõtted äh, tehisintellekti kasutamiseks julgeolekuvaldkonnas. ning kõige selle tuumaks on see, et me ei tohi unustada, et need uued tehisintellekti põhised süsteemid peavad austama inimõiguste seadusi, rahvusvahelist humanitaarõigust ning Euroopa Liit peab ette nägema ka vajalikud muudatused Euroopa Liidu õigusesse, juhul kui seda on vaja. Need on minu äh, põhilised äh, punktid äh, selles arvamuses, mis käsitleb tehisintellekti arendamist, aitäh! Merci beaucoup, je passe euh, la suur tänu ja nüüd annan sõna variraportööridele Rahvapartei ja Lukas Mandl, palun Mr Mandel, could you please press the speak button? härra Mandel, kas vajutaksite palun speak nuppu? ja nüüd te vist kuulete mind, ütleb härra Mandel. alustuseks äh, suur tänu meie raportöörile, kes on teinud suurepärast tööd majanduses ning ka sõjaväelises valdkonnas on tohutu potentsiaal tehisintellektil. tehisintellekt muudab sõjaväeoperatsioonid odavamaks, kiiremaks, tõhusamaks ning vähendab äh, inimohvreid ning inimestele äh, osutatavat riski. küll aga on tehisintellekti ja robootikaga seotud äh, omad ohud ning omalt poolt ma nimetaksin seda eesmärkide konfliktiks. raportöör on juba oma ettepanekus välja pakkunud selle, et äh, inimosalus on üliolulise tähtsusega ka minu jaoks. ning mina nimetaksin seda tõeliseks äh, eesmärkide konfliktiks. kui meil on eesmärkide konflikt erinevate äh, eesmärkide vastuolu, mis, eesmärgid eraldiseisvalt võivad olla väga olulised, aga me võime valida ainult ühe, siis on inimese teha see, milline eesmärk valitakse, mille poole püüelda. eesmärk, mille poole püüa, püüeldakse, kasutades tehisintellekti kuid see inimosaluse kasutamine on minu jaoks väga oluline ning seega meie omalt poolt esitame mõned muudatusettepanekud, mis liiguvad ka selles suunas, aga üleüldiselt mulle väga meeldis see lähenemine ning raportööri ettepanek, suur aitäh! Merci, je passe maintenant la parole à Sven Mikser. suur tänu, Sven Mikser ja sotsiaaldemokraadid, palun Yes, uh, thank, thank you very much. Uh. jah, suur aitäh, proua esinaine. ning äh, tänaksin Urmast selle suurepärase arvamuse projekti eest. nagu ka eelkõneleja, siis minagi usun, et üks aspekt, mida tuleks veelgi selles arvamuse projektis tugevdada, on inimkontroll nende otsuste üle kasutada jõudu äh, elu ja surma olukordades ning ka üleüldiselt. see on meie demokraatlikes väärtustes ning Euroopa lähenemises väga sügavalt juurdunud, see üleüldine sõjaväelise jõu kasutamine. kavatsen esitada mõned muudatusettepanekud sellel teemal lisaks on äh, selles valdkonnas mõningad õiguslikud mõjud ka rahvusvahelise kriminaalõiguse osas, see, mis puudutab vastutuse võtmist teatud rikkumiste või üleastumiste osas. kõnelejat on väga raske kuulda, ei ole võimalik tõlkida. Sorry, I uh,. My... vabandust, ühendus kadus ära, ütleb kõneleja. ma usun, et Euroopa Liit peaks üritama hoida seda juhtrolli, kõnelejat ei ole kuulda. mis puudutab rahvusvahelist õigust ning tehisintellekti eetilisi aspekte, ja sõjaväelisi ja julgeoleku aspekte, siis on vaja meil luua juriidiline raamistik, kus Euroopa Liit võtab juhtrolli. ning me peame tagama, et me püsime tehnoloogia arenguga samas tempos ning et rahvusvahelise õigusliku raamistiku loomine äh, on samas tempos tehnoloogia arenguga. aga üleüldiselt ma kiidan raportit selle, raportööri selle töö eest ning ootame huviga koostööd. Merci, euh, je pense que vous avez terminé. suur tänu, ma arvan, et saite oma sõnavõtuga ühele poole, mõnikord on ähm, sellest raske aru saada, sellepärast et ähm, meil on tehnilisi probleeme aeg-ajalt, äh, ehkki me oleme juba nädalaid selle vahendiga tööd teinud, on siiski veel paranemisruumi ja nüüd saab sõna roheliste hulgast proua Gregorova, palun. Madam Chair, Madam Gregorova, it's not connected proua esinaine, proua Gregorova ei ole ühendatud. Si elle est connectée pour idée à madame Bonfrisco. ja nüüd saab sõna proua Bonfrisco ID e fraktsiooni nimel, kui ta on ühendatud Madame Bonfrisco, could you please press the speak button? proua Bonfrisco, palun vajutage speak nuppu. aitäh, proua esinaine vabandan nende tehniliste probleemide eest ning ma loodan, et järgmine kord läheb paremini. minu arvates on eetiline risk kõige suurem, sest me peame ära hoidma soovimatud tagajärjed. koos NATO-ga on meil ühtsed väärtused, ühtne lähenemine ning äh, seega tugev omavaheline koostöö on loogiline. Euroopa Liit ning NATO hoolivad inimestest, meie vastased hoolivad aga vähem. tehisintellekt võib elusid päästa mitmes erinevas olukorras, näiteks terrorismiga vastu võitlemisel ning need võimaldavad äh, Äh, anda meile tervikliku pildi situatsioonist, anda informatsiooni propagandakampaaniate kohta. meil on vaja tehisintellekti ka kosmosemissioonide jaoks. peame olema oma kodanike suhtes ausad. meil on ülemaailmne võidujooks ning me peame valima juhtimise või järgnemise vahel. tehisintellekt on meie jaoks väga oluline ning me peame õigel ajal tegutsema ning me tegutseme õigel ajal siis, kui me kehtestame inimkeskse lähenemise, kus on tugevad eetilised eeskirjad. suur aitäh, kolleegid, suur aitäh raportöör härra Paetile. soovin teile kõige paremat teie töös. Merci, euh, je vais maintenant passer la... suur tänu ja nüüd saab sõna proua Demirel, proua Demirel rääkis just eelmisest raportist. suur aitäh, proua esinaine ainult lühike täiendus, sest eh, mu ühendus lõppes eh, enne, aga me esitame muudatusettepanekud sest selle raporti aluseks on seisukohad, mille parlament on varasemalt vastu võtnud. nüüd aga tehisintellekti teemal. mind üllatas, et ma ei kuulnud äh, eriti äh, sellest, et tuleks äh, keelustada äh, relvaeksport. Euroopa Parlamendil oli selle kohta varasemalt seisukoht automatiseeritud relvade ekspordi kohta ning seda toetas suur enamus. aga me tahaksime selles raportis öelda, et teadus- ja arendustöö sõjaväe valdkonnas hõlmab endas ka äh, seda komponenti, milleks on äh, automatiseeritud relvad ning see võib olla problemaatiline ning on väga üliolul-, on oluline, et me räägime sõjaväe ja julgeoleku küsimustest ning me ei, meil ei ole võimalik nendel alustel lihtsalt jätkata, aitäh. Merci, comme j'essayais de le dire en étant. Euh, suur tänu. ja nüüd pidin ka mina, minu ühendus katkema ja proua Demirel. andsin võimaluse teile lõpetada ka proua Neumanni äh, äh, sõna, kõne, äh, raportit puudutavat sõnavõttu. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich habe es eben in einem Satz gesagt, ansonsten. jah, aitäh, proua esinaine, ma just ütlesingi seda ühe lausega aga kõik see kajastub ka nendes muudatusettepanekutes, mille me esitame. Euh, suurepärane. ja nüüd äh, annan sõna Urmas Paetile, kes vastab erinevatele sõnavõtjatele, palun. Well, dear colleagues, thank no head kolleegid, suur aitäh teile! ma tõepoolest naudin teiega koostöötamist ja ootan huviga teie muudatusettepanekuid. mul on hea meel, et tegelikult äh, oleme kõik äh, ühel meelel, et eetilised aspektid ning inimeste roll tehisintellekti puhul on üliolulised. seega taaskord suur aitäh teile ning äh, äh, soovin meile kõigile head koostööd. Merci. suur tänu ja nüüd siis päevakorrapunkt number seitse, muud küsimused. kas keegi soovib tõstatada mõne küsimuse muude küsimuste all? paistab, et ei, keegi ei tõsta kätt, aga ma ei näe teid korralikult, võib-olla ma ei näe, et keegi ka oleks meie veebivestluses avaldanud soovi sõna võtta ja tõenäoliselt kahekümne kuuendal mail kell viisteist kuni seitseteist toimub meie järgmine kohtumine. paistab siiski, et härra Castaldo soovib sõna. palun, härra Castaldo. Non, madame, c'était une demande pour l'autre rapport, euh, pour le rapport sur l'exportation des armes, mais après je... ma soovisin sõna relva ekspordi küsimuses ähm, ja sellest me juba rääkisime ja ei saanud sõna selles vallas, nii et aitäh, ma rohkem sõna ei soovi. suur tänu teie mõistva suhtumise eest. nii et järgmine kohtumine toimub siis äh, tõenäoliselt kahekümne kuuendal mail kell kolm kuni kell viis, aga ka me teatame teile seda veel täpsemalt. suur tänu kõigile, kes osalesid koosolekul, suur tänu tõlkidele, ütleb esimees, suur tänu infotehnoloogiaga tegelevale personalile, sekretäriaadile. aitäh teile kõigile teie mõistva suhtumise eest. meie töö on toimunud erilistes tingimustes ja ma loodan, et järgmisel koosolekul oleme me oma tööd saanud veelgi sujuvamaks muuta. suur tänu teile kõigile, hoolitsege enda eest ning oma lähedaste eest, aitäh!